lugupeetud juhataja, kolleegid, mul oleks väga hea meel, kui ei peaks rääkima antisemitismist ja vihast Euroopas, aga kahjuks seda arutelu on vaja pidada, sellepärast et antisemitismi on järjest rohkem, sealhulgas ka minu kodumaal Rootsis. Europarameeter on öelnud, et kõige rohkem on antisemitismi lisandunud just nimelt Rootsis juudid on öelnud, et nad ei julge Taavidi tähte või, või oma peakatet äh, kanda või mingisuguseid muid oma ususümboleid. antisemitismi vastane võitlus peaks komisjoni jaoks olema märksa suurem prioriteet ja minu jaoks jääb mõistetamatuks, miks seda komisjoni tööprogrammis äh, üldse seda pole mainitud. miks pole komisjoni töö programmis üldse antisemitismi võitlust mainitud. kolm eesmärk, ettepanekut komisjonile. esiteks lisage rahastamist niimoodi, et noored saaksid hariduse ja teadmised holokausti ja rassismi ja nii edasi kohta. peatage välismaalt tulev rahastus usulisele, usulistele äärmusliikumistele Euroopas ja tuleb peatada ka nende inimeste tulek Euroopasse, kes siia tulevad vihakõnet pidama. sellised asjad Euroopasse ei kuulu. suur tänu. kolleeg Benifei Branto, palun. suur aitäh me näeme, et see antisemitismi juhtumite äh, arv suureneb maailmas, Euroopas, ka Itaalias on äh, antisemitistlikud sümbolid jälle välja äh, ilmunud äh, seda šuast rääkijate ähm, kodudele ning inimõiguste eest võitlejatele omadele. selliste jõudude juhid tihtilugu tulevad välja antisemistlike avaldustega ning eitavad holokausti. mõned nädalad tagasi viibis Liliana Segres, kes on Auschwitzist pääsenu. et tema keeldus antisemitismi arutelul osalemast ja me peame selgelt ütlema, et sellised äh, asjad on ta-, ähm, vastu võtmata, me peame võitlema antisemitismi vastu, nagu me võitleme ka rassismi vastu. meie äh, antisemitismi töörühm on teinud ära väga suure töö, aga me peame veel jätkama. herzlichen Dank aitäh, järgmisena kolleeg Hakkarainen, palun. aitäh, juhataja. selleks, et tõde ei unustataks, tuleb teadvustada, et äh, just nimelt moslemite poolt tuleb kõige rohkem juutide tagakiusamist ja edasi on parem äärmus, äärmuslased. rassism sõnana on täieliku inflatsiooni läbi teinud. rassismiks nimetatakse igasugust tagakiusamist igasuguste rahvuste poole. kui enda vahendid on otsas, siis võib äh, rinna puhevile ajada ja süüdistada teisi rassismis. vihakõne on uus öö, äh, sõna, mida kasutatakse teist, teistmoodi mõtlejate ja, ja rahvuslike mõtlejate suhtes ja koguni õigusasutustes kohtuotsuseid tehakse aitäh, proua Jempo Salimo. lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, jaanuaris meenutasime me Auschwitzi vabastamist ja me ütlesime, et me püüame tagada, et taolist õudust kunagi ei kordu. paraku aga on neid probleeme jätkuvalt, näiteks Balkanil kurdide, muslimi vähemused, Rooma vähemused, väga paljusid vähemusi diskrimineeritakse ja me peame sellega võitlema. see, me ei pea võitlema ainult teatud rühmade vastase rassismiga, rassismiga tuleb võidelda tervikuna Pole vähimatki ehm, tähtsust sellel, milliseid, ehm, mille alusel inimesi taga kiusatakse või diskrimineeritakse. ei pea olema naine selleks, et kaitsta naisi, ei pea olema kristlane selleks, et kaitsta kristlasi, ei pea olema homoseksuaal selleks, et kaitsta homoseksuaale. meie peame hoolitsema selle eest, et kõik kollektiivselt võitleme, kui inimest taga kiusatakse pane předsedající já myslím že veškeré politické řeči blednou. aitäh härra president! ma arvan et kõik need poliitilised sõnavõtud on kahvatud statistika ees, antisemitistlikud rünnakud öö, süvenevad Euroopas ning see on tõsine probleem. kümne aasta jooksul lahkus Prantsusmaalt kuuskümmend tuhat juuti. põhiõiguste ameti statistika kohaselt näeme et, et kolmkümmend kaheksa protsenti juutidest kaalub Euroopast lahkumist. mõningad numbrid on kohutavalt. Saksamaal on juhtumid neljakümne nelja protsendini kahekordistunud viie aasta jooksul, Saksamaal, Rootsis kolmekümne kolme protsendini, Saksamaal, Prantsusmaal nelikümmend viie, neljakümne viie protsendini teisalt Ungari, mida siin sageli rünnatakse, on ainuke riik, kus äh, nende juutide hulk, äh, kes soovivad sealt lahkuda, on vähenenud. mida siis teha, me peame paika panema antisemitismi definitsiooni, me peame keelama Hezbollah ning äh, lõpetama Iisraeli vastase antisemiitliku välispoliitika. hea kolleeg

sinise kaardiga nõustumise eest. võib-olla te peaksite rohkem sellest mõistest äh, õppima. Äh, äh, kas te nõustute sellega, et rassism ei tähenda ainult antisemitismi? Te mainisite ainult antisemitismi, rassismi juutide vastu, aga on ka teisi rassismi vorme äh, kas te arvate, et ka need on sama tähtsad? loomulikult, aga antisemitismil on pikk ajalugu siin meie maailmajaos, võttes arvesse ka, mis toimus kahekümnendal sajandil ja seetõttu on see tohutu probleem. kui vaadata statistikat, siis öö, äh, on ka selge, et see on tõsine probleem ja see on seotud meie rändepoliitikaga, see, seda ei tohi ju eitada. ja poliitilised sõnavõtud kahvatuvad äh, statistika kõrval ning see statistika tuleb meie enda Euroopa Ametist. ning tõendiks on need kuuskümmend tuhat lahkunud juuti. Äh, kolleeg Asimovopoulos. viimasel kümnendil on antisemitism Euroopas taas pead tõstnud see on tegelikult faktiliselt ka tõestatud. üheksateistkümnenda aasta Eurobaromeetri uuringu andmetel on märkimisväärset erinevust antisemitismi mõistmistel. üheksakümmend protsenti juutidest arvab, et antisemitismi on rohkem, aga vaid kolmkümmend kuus protsenti eurooplastest arvab seda me ei saa lubada antisemitismi levikut, Euroopa Liit peab kaitsma juute, ja peab võitlema antisemitismi levitajatega. tegelikult kõige hullem on antiseministlik, antisemitistlik äh, rühmitus, äh, mis on Euroopa Liidus kõige suurem juutide oht. aga samas Euroopa Liit ei äh, lõpeta ikka ikkagi Hezbollah vahet tegemist poliitilisel ja teisel tiival. see silmakirjalikkus peab nüüd lõppema, Euroopa Liit peab Hezbollah tervikuna panema terroristlike rühmituste äh, nimekirja, kui Euroopa soovib olla usaldusväärne tegija antisemitismiga võideldes suur tänu. järgmisena kolleeg Spurek, palun. Thank you, chair uh,. As we have already heard fra.... suur aitäh. nii nagu me oleme siin kuulnud, Eurobaromeetri uuringud on näidanud, et Euroopa Liidus on järjest rohkem antisemitismi. uuringud on näidanud, et inimesed ei saa muretult oma elu elada, ei saa tunda ennast turvaliselt ja nende pereliikmed ei saa tunda ennast turvaliselt. aga paljud poliitikud, meedia ja ka teadlased üle kogu Euroopa jätkuvalt ähm, salgavad antisemitismi ilminguid. kui ma Poolas olin ametnik, siis, siis tihti räägiti, et ei, ei ole sellist asja. kahekümne esimene sajand on praegu käes ja millegipärast nii palju eurooplased arvavad, et ühte või teist inimest saab teistmoodi öö, kohelda või teda vihata, kas tema nahavärvi, sättumuse, usu või rassi alusel. Euroopa Liit peab koheselt midagi ette võtma, vaja on kaitsta inimõigusi. meie järgmine kas te olete nõus äh, sinise kaardi küsimusega? aitäh. mul on küsimus kolleegile. kui te olite ombudsman kas teil on meeles, kuidas politsei reageeris antisemistlikele intsidentidele? mina olin tegelikult eh, siseminister eh, seaduse ja õiguse valitsuses ja politsei võitles absoluutselt kõikide antisemitismi ilmingutega. politsei ei aktsepteerinud mitte ainsatki sellist intsidenti, ärge palun levitage eksitavat informatsiooni. Te tegite öö, kaks viga, kõigepealt jäite te sinise kaardi lehvimise, levitamisega hiljaks ning teiseks te ei esitanud ühtegi küsimust kas kolleeg Spurek ikkagi soovib siis teile reageerida? soovin küll. soovin vastata sellele mitteküsimusele. sellest ei piisa, et politsei reageerib, sellest ei piisa, et prokurörid võtavad vastutusele ja alust-, algata- äh,, algatavad süüdistuse ja asi jõuab kohtusse. mina ei ole näinud sellist otsustavat tegutse, tegutsemist, nagu ma oleks soovinud näha, kui mina olin ombudsmani asetäitja, siis tegelikult meil oli tõesti vaja eh, hukkamõistvat suhtumist kõrgelseisvatelt valitsusametnikelt. täna õhtul olevat äh, arutelul olevat teemat arutatakse siin tihti, aga tihtilugu ainult ühes suunas. ja mitte täiuslikult, sellepärast et äh, mitte keegi siin ei hakka rääkima väga olulisest äh, aspektist, mis puudutab muuhulgas kristlaste vastu korda saadetud kuritegevusid, nende pühakodade rüüstamist mitte keegi siin ei taha tegelikult tõstatada tegelikku küsimust, mis häirib, mis on peamiseks põhjuseks, miks on üha rohkem kristlaste ning juutide vastu suunatud vägivallategusid. Te teate vastust islamismi esiletärkamine ning te aga ei taha seda näha, te ei taha seda kritiseerida, meie rahvas aga kannatab selle all ja viha, mis te hukka mõistate, siin te eksite Te suunate oma kriitika populistide vastu, aga me peaksime pigem suunama oma kriitika nende vastu, kes seavad ohtu meie isikuvabadused, meie kultuuri, meie väärtused, kes tahavad meile peale suruda barbaarset tsivilisatsiooni Nende vastu peaksime me ühiselt võitlema, me peaksime kõik ühiselt islamismi, äärmustuse, terrorismi vastu võitlema, mis on kõige suuremaks ohuks üldse meie kahekümne esimese sajandi demokraatiale. Äh, zu Wort ist gemeldet Herr Helmut Galking. härra Helmut Koiking. tere päevast. mind täitsa hämmastab see, mida ma siin kuulen. Ain-, antisemitism on üks, on toonud kaasa ühe kõige jäledama kuriteo inimkonna ajaloos. pärast demokraatlikku Euroopa taastamist neljakümne viiendal aastal justkui ei eksisteeriks antisemitismi, aga siiski küll uues formaadis ja uue nimega. see on väga sügavale juurdunud meie ühiskonnas. parempopulistimid, populistid Euroopas ei pea antisemitismi taunimisväärseks, sageli nad levitavad vihkamist ning antisemitismi ning viivad seda ka teiste inimesteni meie kõigi kohustus on astuda vastu sellistele küünilistele inimestele meie ühiskonnas ning poliitilises sfääris. meie kõigi kohustus on antisemitism välja juurida inimeste peadest. meie hulgas on kangelasi, kes äh, astuvad sellisele asjale vastu, võitlevad antisemitismi vastu. daamid ja härrad, äh, hakake teiegi sellisteks kangelasteks oma kodumaal aitäh, härra Nuno Melo. Quando hoje se debate o antissemitismo, nomeadamente, homenageio o português Aristides Sousa Mendes, consul... aitäh. antisemitism on tõepoolest äh, näide eda, ebainimlikust käitumisest Portugalis oleksime me saanud päästa kolmkümmend tuhat inimest sellise barbaarse öö, saatuse eest, Portugal oli ju neutraalne, aga otsustati juutidele enam viisasid mitte anda ning öö, öö, samas tuleb tunnustada öö, paljude diplomaatide julget tegutsemist sellel ajal. tuhande üheksasaja kuuekümne kuuendal aastal näiteks tapeti üks selline diplomaat ning talle anti autiitel alles postuumselt. aga sellised inimesed peavad olema üle maailma äh, tuntud, tuleb me, meeles pidada, mida nad saavutasid. me räägime siin inimestest, ke-, kes väärivad mäletamist ning kristliku demokraadi ja portugallasena tahan ma seda ka teha. aitäh, härra Kohut! suur aitäh! seitsekümmend viis aastat pärast holokausti, on antisemitism, viha, ksenofoobia, kõik laienemas Euroopas. minu kodumaal Poolas on meil näiteks äh, LGTB äh, vastasus, parlament on selle hukka mõistnud, ma ei ole, ma ei kuulu nende hulka, ma ei ole ka juut, aga see ei tähenda seda, et ma saan tegevusetuks jääda, sellepärast et inim-, sellised tagakiusajad levitavad viha äh, ja ma olen kogu aeg mõelnud, et aga mis siis, kui mina kuuluksin nende hulka? E, mäletate e, seda holokausti ellujääjat, kes ütles, et ega see antisemitism, ka toona holokaust ei juhtunud järsku hetkega, see tuli e, samm-sammult, meile on see Euroopa ajalugu vägagi tuttav ja me ei tohi iialgi seda lasta korduda. Euroopa Parlamendina peame me võitlema absoluutselt kõikide viha ja diskrimineerimisvormide vastu. Thank you ja Nikolaus Fest. Nikolaus Fest. aitäh, härra president, peamine probleem äh, on valed siin kojas. siin räägitakse öö, äh, Äh, mõrvatud äh, juutidest Prantsusmaal, aga unustatakse, et äh, need, need teod on toime pannud moslemist, islami, moslemi immigrandid. seda öö, öö, loomulikult eitatakse, samuti ei süüdistata loomulikult Hezbollat samal ajal luuakse järjest uuemaid ümberpaigutusprogramme, sõlmitakse ülemaailmseid leppeid, et meile rohkem moslemeid tuleks. ja ka Saksamaal võib seda, seda suundumust näha loomulikult samal ajal rahastatakse äärmusorganisatsioone nagu Hamas öö, Palestiinas. kui te soovite antisemitismi vastu võidelda, siis te peaks selle tegevuse lõpetama. kolleeg, palun ärge hakake, ärge kasutage siin kolleegide vastusõna valetama siin kojas. järgmisena saab sõna proua Dupont austatud president, kolleegid. selle mandaadi ajal toimub esimest korda nüüd antisemitismialane arutelu ning me peame meeles pidama ka alles hiljuti toimunut Auschwitzi mälestati seitsekümmend viis, äh, kaks nädalat tagasi. Äh, äh, aga vaatamata sellele tuleb silmas pidada, et antisemitism probleemina on tõsisem kui kunagi varem rassism ja antisemitism käivad käsikäes ning meie võitlus selle vastu ei tohi lõppeda, aga järjest tähtsam peale tähelepanelikkuse on ka meie vastusammud, OSCE oma viimases vihakuritegude alases öö, uuringus ütles, et need levivad järjest rohkem ning selle kohta öö, tuleb levitada palju rohkem informatsiooni, muidu olukord ei muutu. me peame toetama ohvreid, me peame võitlema vihakõne vastu, antisemitismi vastu äh, nii päriselus kui internetis, äh, kui me üheskoos tegutseme, siis äh, me su-, suudame saavutada ka tulemusi, aitäh. järgmisena kolleeg Juknevitšene. Antisemitism is a diagno-. antisemitism on tõsise ühiskonna haiguse diagnoos aga samas õige ravi leidmine tähendab, et me peame põhjused välja selgitama ja põhjusi on nii sisemisi kui väliseid. sisemised on selged, need on nagu muteeruvad viirused, mis ähm, vihkava natsionalismi ähm, rüpes hakkavad õitsema. ja siis on muidugi ka veel kahenäoline Kremli poliitika äh, ühtesid riike nad äh, süüdistavad, ühelt poolt nad süüdistavad äh, riike antisemitismis, ähm, diskrimineerimises, aga teiselt poolt nad mm, finantseerivad äärmuslikke rühmitusi. Venemaa ise tegelikult on praegu elustamas täielikku stalinismi, mille aluseks on viha. antisemitismi tuleb näha kõikide äh, totalitaarrežiimide kontekstis. proua Šoidrova, palun. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid. meil on see debatt sellepärast, et Euroopas on rohkem viha ja vihakõnet ja antisemitismi. me ei soovi, et see veelgi tõsisemaks muutuks mm, sellisel juhul võib äh, asi äh, minna veelgi hullemaks ja tuua kaasa diktaatorluse, nii nagu minevikus. väga paljud inimesed Euroopas on öelnud, et nad tunnevad muret selle pärast. Ehm, aga samas äh, tuleb meeles pidada, et sama on ka Kesk- ja Ida-Euroopas, kus on väga öö, öö, ehm, vähe muslimeid kuidas nende võit-, äh, viha väljendustega võidelda, ükskõik, kas see on tavalik inimene, viha, inimese viha või vihakõne. kõigepealt me teame, peame teadma oma ajalugu ja me peame koolitama. mina ütlen, et haridus peaks olema eetiline, koolitus peaks olema eetiline. taolist äh, kõnet ei tohiks avalikus ruumis lubada ja tegelikult komisjoni aseesimees on ka maininud siin näiteid, minulgi on mõningaid neid. see on julge vastuastumine vihale. Tšehhi kardinal Tuka ütles väga selgelt välja, mida tema arvas vihast, mis oli suunatud ühe Tšehhi mošee vastu kolleeg Adamovitš, tegelikult siin on juba tsiteeritud seda, mida ütles Marion Turski Auschwitzi ellujäänu ja ta ütles, et äh, Auschwitz ei tekkinud üleöö, ta ütles, et see nii-öelda järk-järgult tekkis võõrandumise kaudu, edasi tuli agressioon ja lõpuks tuli siis see juutide hävitamine. kurb küll, aga see, mida tema ütles, on äärmiselt aktuaalne ka praegu. vaikne nõustumine toob ka alati kaasa tragöödia ja sellepärast me oleme absoluutselt kõik vastutavad, mitte ainult need, kes viha külvavad. Nemad peavad mõistusele tulema, aga ega meie ei saa jääda ka passiivseks pealtvaatajaks. meie peame otsustavalt tegutsema kui meie vait jääme, vaikime, siis sel-, see vaikimine on nõusolek ja, ja siis öö, ühel hetkel on juba hilja. sina ei pea mitte olema ükskõikne, üheteistkümnes käsk. meie parlamendisaadikud ei saa ka jääda ükskõikseks, kui inimeste õigusi rikutakse. püüdkem kujutada ette ilma, kus ei oleks vihkamist. aitäh, järgmisena saab sõna proua Petra van Dalen. ma tahaksin teid tänada ka äh, veebilehel teie ettekande eest äh, antisemitismi kohta. suur aitäh seitsekümmend viis aastat pärast Auschwitzi vihatakse Euroopas endiselt ähm, juute ja me oleme mm, kuulnud päris palju intsidentidest. tuhat kaheksasada intsidenti oli aastal kaks tuhat üheksateist Inglismaal juutide vastu, see on rekordkõrge näitaja ja hilisemaid näiteid, noh, me kõik teame, Halle sünagoog näiteks. seitse tööpartei saadikut öö, astusid parteist välja seoses Jeremy Corbyni positsiooniga, siis Pariisi see mõrv kalmistud, mis on rüvetatud. me peame öö, äh, ette võtma midagi, kirjutama alla petitsioonile, Euroopa petitsioonile, peatage antisemitism. Hidvegi. kolleeg Hidvegi, palun. suur tänu, juhataja. teema on ääretult oluline me peame väga selgelt ja kõlavalt välja ütlema, et pärast teist maailmasõda on ainus võimalik lähenemine antisemitismile null sallimatus. Ungaris ollakse selles täiesti sama meelt. juudi kogukond elab turvaliselt, nad saavad praktiseerida oma usku. tegelikult äh, nende kaitsmine on meie moraalne õigus ja meil on väga hea meel, et juudi kultuur kogeb renessanssi. juudi pered tunnevad ennast turvaliselt ja nad hoiavad oma traditsioone elus, aga samas, kui vaadata Lääne-Euroopa poole, siis seal on järjest rohkem vägivaldseid kuritegusid juutide vastu. väga jõuliselt tuleb vastu astuda sellistele asjadele ja samuti me peame mõtlema ka selle peale, kuidas ähm, või millised põhjused on kaasa aidanud antisemitismi tõusule, muu, muuhulgas tähendab see, et on vaja veelgi tõsisemalt äh, tegeleda ebaseadusliku rändega. kolleeg Kokalari. lugupeetud juhataja, me peame väga tõsiselt sekkuma öö, nendesse ilmingutesse, mis on juutide vastu Euroopas. Rootsis on eriti aktuaalne see. Neid öö, äh, ründavad öö, äh, uusnatsid ja kõikvõimalikud äärmuslased öö, ähm, islami öö, äh, pooldajad, kes vihkavad Iisraeli näiteks ja koolideski ähvardatakse Malmös, Göteborgis on olnud intsidente, kes on äh, reageerinud, Rootsi äh, valitsus küll ei ole ja Euroopa Liidus ka eriti ei ole midagi ette võetud. meil on vaja õpetada lapsi ja meil on vaja ka midagi ette võtta nende organisatsioonidega, kes levitavad antisemitismi. enne vaba mikrofoni annan veel sõna kolleeg Ade Emolile. Днес в този дебат осъждаме насилието и езика на омразата, религиозна принадлежност и антисемитската пропаганда me räägime antisemitismist ning vägivaldsetest tegudest, mis pannakse toime isikute vastu nende ra-, kuuluvuse, rassismi, suundumuste, eelistuste põhjal. me aga peaksime vaatama ka endile ausalt otsa ning küsima endilt, kas me saame kutsuda üles valijaid tsiviliseeritult käituma, eh, samas kas me ise oleme heaks eeskujuks, viimasel äh, Äh, pisiplenaaril Brüsselis äh, käituti Türgi lipuga halvasti äh, täiskogu saalis tegemist on demokraatiakojaga, kas see on nüüd korrektne käitumine, kas meil Euroopa Parlamendi liikmetele on õigus niimoodi teiste riikide rahvuslike sümbolitega käituda? olgu see Türgi või mõni teine riik kolleegid, enne kui me oma kol-, sõpradelt ning valijatelt äh, palume, et nad ei näitaks üles rassismi ja antisemitismi, peame me ise ikkagi olema tsiviliseeritud. nüüd vaba mikrofon. esimesena saab sõna kolleeg Hetman panie przewodniczący! szanowni państwo! aitäh, daamid ja härrad. alles hiljuti tähistasime Auschwitzi vabastamise aastapäeva. eeldada võiks, et Teise maailmasõja traagilised sündmused on hea õppetund ning kõik mäletavad neid, aga kahjuks nüüd kahekümne kahe tuhande kahekümnenda aasta alguses, ei saa ju keegi öelda, et meie maailmajagu on rassismist, ksenofoobiast ja antisemitismist vaba. me, nendest äh, nähtustest, mis põhjustasid need, neid kohutavaid sündmusi minevikus. meil on vaba turg, vaba liikumine, aga pidagem meeles, et Euroopa Liit sündis eelkõige seetõttu, et säilitada rahu ja vältida konflikte seega meie kohustus on säilitada rahumeelseid ning sallivaid ühiskondi. meie valitsused peavad endiselt pingutama selle nimel, et juurida välja kõik rassismi ja ksenofoobia nähtused meie ühiskondades. aitäh! kolleeg Milan Plentats tragični evropski in svetovni. rassism ja vihkamine eh, on Euroopa ja maailma ajaloos aset leidnud, aga mitte ainult ajalugu ei ole oluline, vaid me peame mm, mõistma ka seda, mis tänapäeval toimub. ja ära tundma, kui on samaga tegemist. täna me usume et ainult autoritaarsed äh, liidrid näitavad üles sellist käitumist ja manipuleerivad rahvaga, aga sellised stereotüübid ja eelarvamused võivad tekitada palju probleeme. Äh, näiteks Itaalias, piirkonnas, kus elavad äh, sloveeni rahvusest isikud, on tekkinud palju probleeme, loodetavasti seal Äh, sallimatust üles näidanud äh, isikud mõistetakse süüdi selles, mis nad teevad. Euroopa Liidul on suur vastutus, me peame vastu seisma igasugusele sallimatusele. härra Kutšok. aitäh, kolleegid ma võtan sõna seetõttu, et igasugused antisemitismi, rassismi või vihkamise ilmingud ei puuduta vähemust, vaid see on üldine Euroopa probleem. kuidas selliseid probleeme lahendada? ma tooksin ühe näite oma kodumaalt Bulgaariast. Valeri Semjonov, äärmuslik natsionalist valiti parlamendi esimeheks Bulgaaria Sotsialistliku Partei toel. see oli inimene, kes üritas Türgi piiril inimesi tagasi tõrjuda, kui need tulid näiteks valima või oma sugulasi külastama. daamid ja härrad, me ei tohi vait olla, sest äh, muidu võidab kurjus. me peame jääma väärikaks ning peame säilitama kõikide inimeste vabadused. kolleeg Herzberger. Mikro, please. Rassismus, Antisemitismus und Gewalt rassism, antisemitism ja vihkamine levib järjest rohkem Euroopas. aruteludes, tänavatel, igapäevaelus on järjest rohkem agressiivseid intsidente. ning kahjuks õiguslikult selle vastu ei võidelda, nagu, nagu näiteks Saksamaal N-sõna kasutamise vastu. rassistlikud rünnakud süvenevad järjest rohkem, rünnatakse inimesi, kellel on teistsugune naavärv, usk, on, kui nad on juudid või roomad, nad võivad kõik sattuda ohvriks. eelmisel aastal öö, öö, toimunud juutide vastane rünnak toimus samas linnas kui Aafrika päritolu Bundestagi saadiku vastane rünnak. häirivalt on öö, nüüd lõpetatud see tabu, et äärmuslastest poliitikutega koostööd ei tehta. eelmisel nä-, nädalavahetusel äh, näiteks rünnati teatris äh, Aafrika päritolu inimesi Saksamaal, kasutades ka N-sõna. sellis- öö, ning kui öeldi, et selliseid inimesi ei tohiks teatrisse lasta, kes nii öö, solvavalt käituvad, siis öö, seda eirati. me peame tõsiselt ellu rakendama uue diskrimineerimisvastase tegu-, Äh, tegevuskava, sest äh, me kõik oleme endiselt ohvrid. president palub lõpetada. jah, kohe. me peame tagama, et kõik meist järgiksid võrdõiguslikkuse ja sallivuse kultuuri ning et me kõik võitleksime rassismi vastu. aitäh! härra Le Breton. lugupeetud äh, president! antisemitismi jälle tõstab pead. Prantsusmaal näiteks kaks tuhat üheksateist siseministeeriumi raport äh, annab teada, seitsekümmend neli protsenti on tõusnud ühe aasta jooksul antisemitistlike tegude osa ning kakskümmend neli protsenti juudidest, äh, kes elavad Prantsusmaal, tunnevad ennast olevat ohus. me peame võitlema selle murettekitava nähtuse vastu. aga selleks peame kõigepealt mõistma, et praegu on kolm allikat, millest antisemitism jõudu saab. paremäärmuslaste seas see viib kõigepealt, see on kõige vanem, aga endiselt püsiv. teiseks, antisemitism vasakäärmuslaste seas, mis on eh, äh, Sioni vastaste eh, ühe ideoloogilise haru äh, areng ning äh, seejärel isla- äh,, rändega kaasnenud tekkivad pinged. me liiga pikalt ei ole reageerinud ja me peame lõpetama taolise sallivuse ning võitlema nõrkust üles näitamata selle vastu. suur aitäh, juhataja. antisemitismi suurenemine ja juutide turvatunde kadumine on väga suur probleem. Euroopa traditsioonilised poliitikud räägivad küll tavajuttu vähemuste kaitsmisest, aga juudi kogukonna inimesed mõtlevad, et peaks emigreeruma. see on tõeline näide Euroopa silmakirjalikkusest ja paraku mitte ainukene. mõned rühmid, rühmad meie ühiskondades on võrdsemad kui teised ja sellel ajal, kui me räägime palju nendest, kes sõltuvad rohkem riigist, jätame me ohtu nii-öelda edukamad kogukonnad, äh, kuhu kuulub ka näiteks äh, juutide kogukond. ekstremism Euroopas on suurenenud ja me peame midagi ette võtma, kui, kuni veel on aega. com todos os que foram ou são vítimas do racismo, da xenofobia ou do fascismo. Rejeitamos... meil on väga pikk solidaarsuse traditsioon me ütleme ei antisemitismile ja vihakõnele, me ei luba endast teha vahendeid nende asjade levitamiseks. meil on vaja need kategooriliselt hukka mõista. aga samas ei saa ka takistada öö, kriitikat, mis on suunatud Iisraeli poliitika kohta Palestiinas. Euroopa Liidu ja president Trumpi nii-öelda koostegevus on rahvusvahelise õiguse vastu. ärgem ajagem sassi agressoreid ja agressiooni ohvreid. Palestiina inimesed ise kannatavad äh, austuse puudumise all. aitäh mina, ütleb kolleeg Pootos, ma ei hakka siin rääkima antisemitismi nii-öelda juurtest, meil on tõesti vaja väga head strateegiat ja poliitikat nende asjadega võitlemiseks. aga oluline on ka see, et need poliitikad saaksid väga kiiresti välja töötatud kõikides liikmesriikides, pealinnades, aga täpselt samamoodi ka, ka külades. kui meil ei ole üldist lähenemist, siis sellisel juhul Eh, juhtuvadki sellised asjad nagu Rumeenias näiteks, kus kaks Aasia päritolu kokka sunniti teisele tööle minema selleks, et nad ähm, ei tekitaks vastikustunnet kohalikes inimestes, kohalikes inimestes, kelle jaoks oli vastik äh, äh et mingisuguses toitlustusasutuses on Aasia päritolu äh, kukk, kokad ja, ja need kokad viidigi üle teisele tööle, mis oli märksa nende nii-öelda pädevusest äh, allpool. vabandage väga, praegu ei ole enam keskaeg ja me peame vältima mineviku õuduste juurde naasmist. Äh, aitäh ja nüüd jälle proua asepresident Jourova lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud. ma olen väga tänulik parlamendile toetuse eest selles teemas. ma sooviksin siin reageerida mitmetele kommentaaridele. siin räägiti eh, Põhiõiguste Ameti uuringust, Euroopa Baromeetri uuringust, kust tulevad välja šokeerivad numbrid kui küsitakse Euroopa Liidu juutidelt, mis on nende põhilised mured, siis nad ütlevad turvatunne. kui küsida eurooplastelt, kes ei ole juudid, mis on nende probleem, siis nad ütlevad tervis, töökoht, pere. ja see on tegelikult ikka väga šokeeriv, et juudi, juutides on selline noh hirm juba tekkinud äh, ja et nad äh, mõtlevad selle peale, et Euroopast tuleks äh, ära kolida, see ei ole kunagi olnud hea märk. ja sellist Euroopast me ei ole tahtnud. minu meelest proua Riis oli see, mm, ja teda enam siin saalis ei ole, kes küsis, et kas me teeme piisavat tööd. ma ütlen kohe, ei tee. ma arvan, et meil kõikidel on kohustus teha märki, märksa rohkem komisjon on teinud äh, intensiivset tööd, et saavutada käegakatsutavaid tulemusi võitluses antisemitismiga. me otsustasime kasutusele võtta antisemitismi definitsiooni, mida kasutatakse ka enamuses liikmesriikides nüüd. me tegeleme antisemitismi allikatega, siin tegelikult mainiti ka, need on paremäärmuslased, vasakäärmuslased, islamiradikaalid ja ka vandenõuteooriad. sellepärast me olemegi kus-, kutsunud üles liikmesriike ja siseministreid ehm, võtma meetmed antisemitismi strateegia Äh, koostamiseks ähm, ja sealjuures ka meetmete ettenägemiseks koolides ja hariduses. praegu selle loomistööga tegeletakse ja nende strateegiatega hakkame me mm, edasi minema Saksamaa eesistumise ajal, tegeleme ja siis vaatame, kuidas edasi. meil on vaja konkreetseid meetmeid ja nendega kaasas ka raha. on vastuvõetamatu, et juudi kogukonnad peavad ise välja maksma, ise katma oma kogukonna eh, turvameetmed, eh, oma koolide turvameetmed, oma mm, muude ehitiste turvameetmed. siin kindlasti on vaja mõelda ka Euroopa rahadele. on vaja ka Euroopa rahasid haridusele selles eh, valdkonnas minagi käisin Auschwitzis kaks nädalat tagasi, siis kui tähistati Auschwitzi vabastamise seitsmekümne viie aastast aastapäeva. ja ma kuulasin seal ellujäänute tunnistusi. peatselt neid ellujäänuid enam ei ole ja me peame seetõttu välja mõtlema, kuidas järgmistele põlvedele selgitada, mis oli või mis oli see holokaust. ja, ja veel üks asi, me räägime holokaustist äh, tulemuste kaudu ja nende numbrite, õudsate numbrite kaudu, aga äärmiselt oluline on rääkida holokausti äh, põhjustest, see on see, mida täpselt see Marju rääkis, ta ei rääkinud minevikust, ta rääkis olevikust, et see võib jälle juhtuda, et, et see vaikselt, kuid märkamatult levib, kui meie oleme ükskõiksed ja tema hoiatas väga jõuliselt kõiki, et inimesed ei tohi jääda ükskõikseks. nüüd veebis vihakõne. meil on suurte tegijatega, suurte IT IT-firmadega kokkulepe, et vihakõnega netis tuleb mm, tegeleda, aga sellest ei piisa. rikkumisele peab järgnema karistus ja sellepärast ma soovin üles kutsuda kõiki liikmesriikide õiguskaitseorganeid väga mm, kindlameelselt tegutsema nende juhtumitega. ei tohi jääda inimestele mulje, et veebis võib karistamatult tegutseda. mulle on pidevalt öeldud, et Euroopa kahekümne esimeses sajandis ähm, kurje, kuritegevusel ei ole piire, IT-l ei ole piire, küll aga on piirid õiguskaitseasutustel, ähm, kes ei pääse ligi teise riigi äh, näiteks asitõenditele, nii, nii et sellepärast ma kutsuksin teid veel kord üles kriitilise pilguga üle vaatama selle tõendusmaterjali eelnõu, mida tomi-, komisjon välja äh, käis, sellepärast et sellisel juhul, äh, kui on võimalik piiriüleselt igasugust tõendusmaterjali kasutada ja koguda üle Euroopa, aitäh! aitäh, proua asepresident! nüüd nõukogu nimel proua Brennitš. aitäh, austatud saadikud. kinnitan teile veel kord, et eesistuja ja nõukogu tervikuna mõistab täielikult hukka igasuguse vihkamise, rassismi ja antisemitismi, meil on öö, äh, piisavalt õigusakte, mis tuleb täielikult ellu rakendada, aga meil on vaja ka sihipäraseid meetmeid, tegeleda hariduse sektoris ning korraldada avalikke arutelusid. nõukogu jälgib olukorda pingsalt ning ma kinnitan teile, et võtame ka arvesse teie tänaseid seisukohti, aitäh! suur tänu kõigile! selle eest, kuidas seda arutelu peeti, suur tänu teile kõigile, kes sõna võtsid, arutelu on sellega lõppenud ning nüüd üks teadaanne. rahvapartei fraktsioon on teada andnud öö, määramistest komisjonidesse. Need öö, otsused öö, kantakse protokolli ning avaldatakse seal ning järgmine päevakorrapunkt, nõukogu ja komisjoni avaldused äh, jätkuvast ohust õigusriigile Poolas. nii sinist kaarti kui ka vaba öö, öö, mikrofonile saab registreerida, nagu te juba teate, ma ei hakka seda üle kordama, ning esimesena saab sõna äh, äh, eesistuja nimel proua Prijanatš lugupeetud liikmed, ma tahaksin toonitada, et õigusriik on äh, äärmiselt oluline kõikide meie demokraatiate jaoks. nagu Euroopa Liidu strateegilises tegevuskavas on ette nähtud, on äh, õigusriik tagatiseks meie väärtustele. demokraatia, õigusriik, põhiõigused, need on miski, mida ei saa käsitleda äh, üksteisest eraldiseisvatena. Nad on omavahel seotud, sõltuvad üksteisest ning toetavad üksteist, üks ilma teiseta eksisteerida ei saa meie ühiseks vastutuseks on Euroopa Liidu institutsioonidena ja liikmesriikidena tagada, et äh, õigusriigist peetakse kinni ning et see on meie ühise projekti alusudalaks. kohtusüsteemi sõltumatus on oluline osa õigusriigist. see on samuti esmatähtis tagamaks, et Euroopa Liidu õigus täidetakse ning et Euroopa Liidu õiguslik äh, kord kehtib komisjon äh, seitsmendal veebruaril kaks tuhat kaheksateist alustas äh, menetlust Poola vastu. arutasime seda teemat jaanuaris ka, kolm kuulamist toimusid juunis, septembris ning detsembris kaks tuhat kaheksateist üldasjade nõukogus. sellest tulenevalt äh, on nüüd nõukogu oodatud arengutega kursis Poolas Os. Äh, üldasjade nõukogus arutati olukorda äh, ka kaks tuhat üheksateist aprillis, äh, juulis, septembris, detsembris tehakse veel seda. nõukogu on valmis jätkama üldasjade nõukogus nende küsimuste arutamist. me loodame väga, et jätkuv dialoog poliitilisel tasandil komisjoni Poola vahel toob ka konkreetseid tulemusi endaga kaasa. suur aitäh! suur tänu, lugupeetud asepresident äh, Jourova. palun suur tänu, juhataja, lugupeetud liikmed, te kindlasti mäletate, et viieteistkümnendal juunil volinik Reinders ja mina andsime teile teada õigusriigi olukorrast äh, Poolas komisjon on sellest ajast olnud Poola ametivõimudega kontaktis, volinik Reinders kohtus Justiitsministeeriumi esindajatega kahekümne neljandal jaanuaril, mina külastasin kahekümne kaheksandal Poolat. siis kohtusin Maseimi ja senati äh, spiikritega, ülemkohtu esimehega, äh, põhiseaduskohtu äh, juhiga ning ombudsmaniga ma kuulasin tähelepanelikult Pooli valitsuse äh, selgitusi ning äh, ütlesin omalt poolt, milline on komisjoni seisukoht. me oleme pühendunud ja valmis avatult ja õiglaselt arutama äh, vastavaid teemasid samas on komisjon alati täitmas oma vastutust lepingu kaitsjana. sellest tulenevalt kasutatakse rikkumismenetlust vaja, juhul kui on vastavat vajadust artikkel seitse protsess jätkub nii kaua, kuni ehm, olukord näitab tõsiseid süstemaatilisi ehm, õigusriigi probleeme. viimasel arutelul siin kojas teavitasime teid eriti selles osas, mis puudutas uut äh, seaduseelnõu, mis puudutas justiitssüsteemi. selgitasin, et see eelnõu puudutab äh, valdkondi nagu äh, sõltumatus, mis tõstab komisjoni muret veelgi enam selles valdkonnas sel põhjusel saatsin Poola ametivõimudele üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksateist ka vastava kirja. kirjas oli välja toodud, et komisjon soovib teha koostööd Poola ametivõimudega selleks, et seda tugevdada, ennetades probleeme ning ähm, liikudes nende lahendamiseni äh, vastavate teemade tõstatamisel. samuti kutsusin kõiki ametivõimude esindajaid mitte edasi minema uue eelnõuga enne, kui on läbi viidud kõik vajalikud konsultatsioonid kuueteistkümnendal jaanuaril Veneetsia komisjon väljendas kiireloomulise arvamuse selle uue seaduseelnõu kohta, eh, tõstatades muret ja tehes ettepaneku seda mitte vastu võtta. kahekümne neljandal jaanuaril võeti justiitssüsteemi uus eelnõu vastu ning neljandal veebruaril eh, allkirjastas selle Poola president. see seadus tekitab mitmeid küsimusi seoses õigusriigi põhimõttega nagu Veneetsia komisjon ütles, siis on mure, et see täiendavalt seab küsimuse alla justiitssüsteemi sõltumatuse. samuti tekitab see küsimusi ka kooskõla kohta Euroopa Liidu õigusega ning komisjon hindab neid teemasid detailselt. võin teile kinnitada, et komisjon on pühendunud selleks, et tagada Euroopa Liidu õiguse austamine ning võtab kasutusele kõik meetmed selles osas lisaks äh, uue seaduse vastuvõtmisele on toimunud ka mitmeid muid sündmusi, viieteistkümnendal jaanuaril väljastas ülemkohus kaks otsust, äh, kus käsitleti äh, Euroopa Kohtu ähm, eela-, analüüsi ning ülemkohus kinnitas viienda detsembril vastu võetud oma otsust ning ütles, et distsiplinaarkodu, koda ei ole iseseisev äh, üksus äh, ning lisaks sellele kahekümne kolmanda jaanuari resolutsioonis ütles ülemkohus, et kohtunikud, kes on uuesti ametisse nimetatud, ei äh, saa käsitleda juhtumeid ning lisaks kuulutati kehtetuks kõik otsused, mis Eh, ilma distsiplinaarkojata vastu võetud. samuti oli oluline samm ka see, et eh, on käsitletud ka seda, mis puudutab eh, sõltumatust, ülemkohtu käsitlemises seoses vastava eelotsusega. kahekümne kaheksandal jaanuaril kaks tuhat kakskümmend otsustas põhiseaduskomisjon teha vaheotsuse, millega peatati ülemkohtu resolutsiooni äh, kohaldamine. mis puudutab distsiplinaarmenetlust, siis mäletate, et neljateistkümnendal jaanuaril otsustas komisjon esitada taotluse vahemeetmeteks selleks, et kohus paluks Poolat peatada distsiplinaarkoja tegevus. samas saab ainult nentida, et see koda jätkab oma tegevust. lõpetuseks on kahetsusväärne nentida, et need hiljutised arengud näitavad, et olukord on väga tõsine. samuti kajastub see ka äh, parlamentaarse assamblee otsuses äh, alustada seire äh, meetod, menetlust Poola institutsioonide kohta samas tahaksin ma rõhutada, et komisjon on valmis jätkama dialoogi Poola ametivõimudega selleks, et äh, vastavaid teemasid lahendada. külaskäigul Poolaga väljendasid ametivõimude esindajad äh, valmisolekut nii poliitiliseks kui tehniliseks